on komisjoni asepresidendi ja Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Venezuelas. sissejuhatuseks annan sõna volinikule. volinikule lugupeetud äh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, uudised, mis tulevad Venezuelast, valmistavad meile muret. meile valmistab muret see, et inimesi pidevalt arreteeritakse, leiavad aset tõsised vägivallajuhtumid. ametlikud allikud viitavad vähemalt äh, kolmeteistkümnele surmajuhtumile ja sadadele vigastatutele kõrge esident, äh, komisjoni asepresident äh, Catherine Ashton on teinud juba kaks avaldust, kus ta on väga selgelt öelnud, et meie oleme igasuguse vägivallaaktide vastu ja igasuguse sallimatuse vastu ükskõik kelle poolt. Äh, Ameerika Inimõiguste Kohus on viidanud ebaproportsionaalsele jõu kasutamisele riiklike julgeolekuasutuste poolt, samas äh, Äh, ÜRO inimõiguste ülemvolinik on juhtinud tähelepanu sellele, et pidevalt on rünnatud äh, relvastatud rühmituste poolt meeleavaldajaid. selline vägivald peab koheselt lõppema. Äh, riigiasutuste ülesanne on hoolitseda selle eest, et kord riigis jalule seatakse ja arvestan äh, Äh, härra äh, äh, Maduro avaldusega, et tema valitsus ei talu vägivalda ja ma loodan, et ta tõesti teeb ka vägivallale koheselt lõpu. poliitiline sallimatus ning igasugused avaldused, mis ühte või teist poolt kritiseerivad, ainult suurendavad pingeid poliitilit-, poliitilistesse kõnelustesse ja lõhestavad ühiskonda veelgi. Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika ning Kariibi mere piirkond Äh, on strateegilised ja regionaalsed partnerid. Äh, Kariibi ja Ladina-Ameerika riikide ühendus on Euroopa Liidu oluline partner. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Santiago's Euroopa Liit ja Venezuela koos teiste piirkonna riikidega kinnitasid veel kord, et nad on pühendunud inimõiguste universaalsusele ja jagamatusele. meile valmistavad muret need pinged, mis üliõpilaste ning poliitiliste juhtide vahel on äh, aset leidnud, sealhulgas Leopoldo Lopez, Sotsiaaldemokraatliku partei juht. rahvusvahelised kodanike on, ühiskonnaorganisatsioonid on viitanud sellele, et ei ole mitte mingeid tõendeid selle kohta, et tema vastu esitatud süüdistused on alu-, äh, põhjendatud me loodame, et ÜRO inimõiguste ülem, me toetame ÜRO inimõiguste ülemvolinikku, kes nõudis, et asjaomased asutused eh, hoolitseksid selle eest, et eh, süüdistused, mis kinnipeetute vastu on esitatud, leiaks tõesti eh, erapooletut uurimist, et tehakse kindlaks, kas nende vahistamine on ala, üldse põhjendatud ja et need inimesed vabastatakse. Euroopa Liit ja see koda siin on alati toetanud rahulikku sõnavabadust ühinemisvabadust, kogunemisvabadust. Need on äärmiselt olulised väärtused. meeleavaldused Venezuelas algasid kaks nädalat tagasi, kuna üliõpilased kaebasid, et kuritegevus on suur, puudub julgeolek ülikoolides. tuhanded teised inimesed on sellest ajast saadik nende, nendega ühinenud, avaldades meelt kõrge inflatsiooni ja põhikaupade puuduse vastu aga ka paljud valitsuse toetajad on Karakase tänavatel. mitte kedagi ei tohi kinni pidada lihtsalt sellepärast, et nad kasutavad oma sõnavabadust ja kogunemisvabadust. on äärmiselt olulise, et ajakirjanikud ja ringhäälinguorganisatsioonid saavad oma tööd teha ilma igasuguste takitusteta. kodanik ühenduse organisatsioonid on viidanud sellele, et esineb tsensuuri, Twitter on teatanud, et juurdepääs teatud fotodele Venezuelas on blokeeritud, välistelekanalid on eetrist kõrvaldatud. kodanikud ja poliitikud peavad saama võimaluse vabalt oma seisukohti meedias väljendada. Venezuela ees seisavad suured väljakutsed, majanduslikud probleemid, viiekümne kuue protsendine inflatsioonimäär ning rekordiline kuritegevuse tase ja ebaturvalisus riigis Venezuela ülesanne on nende probleemidega toime tulla raamistik äh, kõikehõlmavaks äh, dialoogiks, mis võimaldab sellised küsimused lahendada, tuleks koos opositsiooniga paika panna. kui president Maduro ametisse astus möödunud aastal, siis äh, oma siis ametisse astumise kõnes ta ütles, et ta soovib valitseda kõikide venezuelalaste nimel. seda öeldes tahtis ta ulatada käe ja ehitada üles riik, kus kõigiga arvestatakse. president Maduro tunnistas, et peaaegu pooled valijatest olid valimistel valinud opositsioonikandidaadi poolt ja ka nendel valijatel peaks olema võimalus avalikes aruteludes oma seisukohad kuuldavaks teha. kõigil venezuelalastel on õigus otsustada, kuidas nende riiki juhitakse me kutsume Venezuela valitsust üles pöörduma kõigi Venezuela ühiskonnakihtide poole. see koda siin kindlasti toetab äh, üleskutset pluralismile äh, avalikus arvamuses, aitäh! aitäh, volinik! ja nüüd annaksin sõna härra Salafrankale, palun jah, eile me arutasime siin täiskogus äh, Ukrainas toimunud äh, dramaatilisi sündmusi. Ukrainal on siin kojas palju toetajaid, aga kui jutt on Venezuelast, härra volinik, siis ka Venezuelas toimub äh, praegu väga murettekitav vägivallalaine. Te rääkisite siin vägivalla puudutavatest andmetest rääkisite eh, sellest, et näiteks riigis on igal aastal kakskümmend tuhat mõrva, eh, tõesti, inflatsioonimäär on juba viiskümmend kuus protsenti, puudub põhitoid, puudus on põhitoiduainetest ja seda ühes regiooni kõige rikkamas riigis. inimõiguste olukord on halvenenud ning parlament on sellele ka korduvalt viidanud Ehm, nüüd me näeme, kuidas äh, Venezuelas tapetakse tänavatel üliõpilasi, ehm, oleme äh, äh, kuidas, seda, kuidas opositsioonijuhid on vangistatud, oleme näinud, kuidas parlamendis rünnatakse opositsioonijuhte ja nagu te ütlesite, härra volinik, me oleme näinud meediaväljaannete sulgemist, seda, et ajakirjanikud ei saa korralikult oma tööd teha Äh, nad ei saa avaldada artikleid äh, CNN, NTN e kakskümmend neli tundi, äh, nende kanalite edastamine on lõpetatud. Venezuela on tõesti riik, mis liigub vähikäigul, mitte ei tee. Mario Vargas Loosa Nobeli preemia laureaat on öelnud, et see on riik, kus türannid väärivad demokraatiat seda on öelnud ka Costa Rica president ja me oleme seda siin ka korduvalt öelnud siin äh, täi-, täiskogu saalis, me oleme rääkinud venezuelalaste julgusest. esmaspäeva hommikul äh, lugesin ma ühe usutegelase artiklit, äh, kes ütles, et nendel inimestel, kes tänavatel on, on julgus oma arvamusi avaldada, oma mõtetega välja tulla ma arvan, et need noored üliõpilased, kes tänavatel meelt avaldavad, need poliitikud, kes lähevad tänavatele selleks, et nõuda paremat Venezuelat, need sõltumatud ajakirjanikud, neid eh, iseloomustab väga hästi selline julgus, millest selles artiklis kõneldi Äh, Saldovajar väga, üks väga vapper inimene on meil siin täiskogus käinud, äh, me andsime talle üle Saharovi auhinna. tema ei lubanud hirmul ennast tagasi hoida, tema võitles rahu eest. aitäh ja nüüd annan sõna härra Garciale. aitäh, president. tõepoolest nagu eelkõnelejad juba ütlesid, Venezuela on praegu äh, silmitsi suure ebakindluse, vägivalla, kokkupõrgetega äh, ja äh, selliseid intsidente on ette tulnud ka varem viieteistkümne aasta jooksul, aga mitte kunagi nii tõsises ulatuses me oleme praegu tunnistajaks äh, sellele, et puudus on isegi põhitoidukaupadest, see on äh, viinud brutaalsete äh, repressioonideni valitsuse ja julgeolekujõudude poolt. väga paljud inimesed on surma saanud, vigastatuid on palju. ning see kõik tähendab, et meie parlament ei saa jääda ükskõikseks, kui äh, me kuuleme nendest sündmustest, mis äh, tabavad neid rahumeelseid inimesi, kes lihtsalt soovivad oma äh, riigile parimat. tegemist on tõesti rikka riigiga, kus on palju naftat, see nafta peaks olema riigi arengu aluseks, aga tegelikkuses see nii ei ole, sellepärast et valitsus soosib sõbralikke riike, lubab neil naftaga teha, mis taha, nad tahavad me peame mõtlema nendele inimestele, kes paluvad, et me võtaksime sõna nende lähedaste eest, me peaksime neist kõnelema, me peaksime neid kaitsma, Euroopa Parlament äh, mõnikord on väga kaugel inimestest, kuigi Euroopa Parlament tahab aidata ning demokraatidena peaksime me kasutama kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on, me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses. Venezuelas äh, toimuvad äh, olulised sündmused, äh, Venezuelas tegutsevad Kuuba agendid, kes tegutsevad selleks, et riiki destabiliseerida. venezuelalased ja ma hakkan lõpetama, härra president, vajavad kaitset. me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, hoolitsemaks selle eest, et Venezuelast saab rahumeelne ja stabiilne riik. aitäh ja ma paluksin, et kõnelejad kõneajast kinni peavad, ütleb president. ja järgmisena proua Veeber kaheks minutiks. aitäh tegemist on suurimate äh, protestimeeleavaldustega äh, Venezuelas, inimesed protestivad selle vastu, et nad on kaotanud vabaduse, puudus on põhitoidukaupadest, valitsus ei suuda neid kaitsta ja selle asemel, et rahva eest hoolitseda, on valitsus otsustanud hoopis neile kätte maksta ning selle tulemuseks on praegu see, et kolmteist inimest on surnud, üle seitsmekümne on vigastatud, üle saja inimese on kinni peetud Äh, me mõistame äh, väga tugevalt hukka selle vägivalla, mis on põhjustanud nii palju surmajuhtumeid ja nii palju valu. samas oleme sügavas mures äh, valitsuse strateegia üle kasutada ära praegust olukorda ning saata opositsioon vanglasse koos kodanikeühiskonna esindajate, ajakirjanike ja üliõpilastega. on aeg, et Venezuela valitsus käituks vastutustundlikult, vastutaks omaenda suurte vigade eest ja tegutseks vastavalt kõigi süüdistamine enam ei toimi ning seetõttu inimesed praegu Venezuelas tänavatel ongi. me kutsume mõlemaid valitsusi ning opositsiooni üles äh, taastama rahumeelne dialoog, äh, tegema seda nende rahva nimel olles siin parlamendis meediaraportöör, valmistab mulle väga muret ka see, mis toimub meedia ja veebiga, äh, sellega, et piiratakse juurdepääsu ajaveebidele ja sotsiaalvõrgustikele Äh, riikliku ajakirjandustöötajate liidu äh, äh, andmetel üle kuus, on väga paljud ajakirjanikud sattunud valitsusvägede, valitsuse repressioonide ohvriks, valitsus peab sellise tegevuse lõpetama, uurima aset leidnud juhtumeid ja süüdiolevaid karistama. tahaksin Madurole meelde tuletada, et Venezuela valitsus äh, peab tagama vaba meedia ja toimiva poliitilise opositsiooni, need on olulised riigi jaoks, mis tahab olla demokraatlik riik. aitäh! järgmisena saab sõna härra Tavares, poolteist minutit. aitäh äh, olla osa poliitilisest perekonnast ei tähenda, et me toetame populismi ja demo, demagoogiat, tahaksin teile meelde tule-, tahaksin seda meelde tuletada Rahvaparteile sellepärast et kui me rääkisime poli-, politsei vägivallast Mehhikos, siis äh, Rahvapartei ei ütle selle kohta midagi, kui me räägime ametiühingu tegelaste mõrvadest Kolumbias, siis Rahvapartei ei ütle ka mitte midagi, sellepärast et äh, tegemist on nende sõsarerakondade tegevusega. aga kui äh, samasugused asjad juhtuvad Venezuelas, siis hakkab Rahvapartei nendest kõnelema ja me saame koostada resolutsiooni eelnõu. rahvapartei järgib ainult iseenda huve. kui ma loen aga oma poliitilise perekonna muudatusettepanekuid, ettepanekuid, eh, kus öeldakse, et neid meeleavaldusi rahastab eh, Ameerika imperialism, siis mul tekib tõesti küsimus, et kas me ikka mõtleme seda tõsiselt. Eh, kas me oleme oma arengus üleüldse kuhugi jõudnud? Äh, kas äh, me lihtsalt äh, käitume nii, nagu näiteks Birmas käitutakse või kuskil mujal, me peame leppima sellega, kuidas meie poliitiline perekond käitub, aga me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Parlament asub inimõiguste küsimuses õigele seisukohale. me peame olema selles küsimuses järjepidevad, tahaksin meelde tuletada, mis juhtus Ungaris, mis juhtus Bulgaarias, me, me me peame hoolitsema selle eest, et inimõigused oleksid tagatud kõigile kõikjal, me peame hoolitsema, et kõigil Venezuela lastel oleks julgeolek, neil oleks õigus meelt avaldada, korraldada rahumeelseid meeleavaldusi ning äh, äh, kõigil erakondadel peab olema võimalus oma seisukohti avaldada. me peame võit-, seisma kõrvuti nende Venezuela inimestega, kes tahavad vaesust äh, välja juurida. ja järgmisena härra Tänak president, on täiesti üllatav, et mina ei olnud kunagi Hugo Chavez'e fänn eh, ja ei kaitse ka tema eh, kaitsealust praegust presidenti Madurat aga see resolutsioon Venezuela kohta ei puuduta mitte mingil moel seda katastrofaalset majanduslikku poliitikat. Äh, inimestelt on ära võetud õigus avaldada meelt oma valitsuse vastu, vastu ilma, et need selle, neid selle eest karistatakse, on piiratud vaba ajakirjandust ja interneti. minu fraktsioon äh, ja mina, me mõistame hukka kolmeteistkümne meeleavaldaja tapmised äh, ja avaldame kaastunnet nende omastele, nende surmajuhtumeid tuleb uurida ja tuleb karistada kõiki neid, kes nende taga on. Maduro võib-olla valiti tõesti ametisse demokraatlikult, aga äh, meedia tsenseerimine äh, telekanalite sulgemine seab tema demokraadi maine ohtu. Äh, olukord Venezuelas on väga ebakindel, mõrvade arv on riigis väga suur, siis veel valitsusmeelsed relvastatud rühmitused, kes ei allu mingisugustele kontrollidele, opositsioonijuhi vahistamine Äh, äh, igasugused äh, vastumeetmed ka üliõpilaste poolt võivad vägivalda veelgi suurendada ning põhjustada riigis isegi kodusõja. president Maduro käitub üha rohkem nagu tema õpetaja Castro Cuubas peab opositsioonitegelased vabastama, ta peab vabastama ajakirjanikud ja üliõpilased, kes on vangustatud eh, ja eh, peab eh, desarmeerima kõik relvastatud rühmitused. ma kutsun valitsust üles võtma ühendust kodanike ühiskonnaga ja hoolitsema selle eest, et inimeste hääli kuuldakse rohkem, et ühiskond muutub pluralistlikumaks ja kui Euroopa Liit saab kuidagi kaasa aidata, siis me peame seda tegema, hoolitsemaks, et selles riigis oleks tõeline demokraatia. suur aitäh, järgmiseks proua Suuber. suur tänu. praegu näeme samasugust äh, stsenaariumi kui kahe tuhande teisel aastal, samasugused fašistlikud grupeeringud äh, on kavandanud riigipööret, äh, kindlasti finantseeritakse neid välismaalt samasugused dokumendid levivad ja see on kõik väga huvitav inimesi tapetakse valimatult, opositsioon tegelikult on kahe tuhande teisel aastal ähm, inimesi hävitanud täpselt samamoodi kui praegu. Venezuela valitsus ei ole kõigest sellest äh, üldse huvitatud, loomulikult on tegemist küsimusega, kas Venezuela on vaba, äh, aga pro-, pa-, meie parlamendi probleem, enamuse probleem on see, et äh, Venezuela progressiivse arengu küsimus äh, on jäetud nüüd hargmaiste ettevõtete otsustada. tänan. And... suur aitäh. järgmiseks härra Odi. suur tänu kõigepealt, härra volinik, palun, et te ähm, esitate äh, meie deklaratsiooni ka äh, kõrgele esindajale. nüüd Venezuela vana kultuuriga riik ei vääri praegust olukorda vägivaldsed relvastatud grupeeringud tegutsevad karistamatult. Browse Uber ütles, et äh, valitsus ei ole sellesse segatud, kui ta ei, ei mõista ka sellist tegevust hukka. ilma kohtu, kohut pidamata äh, mõistetakse inimesi surma, aga rahval on praegu õigus. vabadust ei ole ilma turvalisuseta, äh, vastasel korral tekib anarhia ja diktatuur kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ehm, selle mm, Ameerika ühendused ja Euroopa Liit eh, võtsid vastu avalduse, et Venezuela eh, saatus peab muutuma, eh, kuid selleks on vaja läbirääkimisi pidada. Brasiilias toimus tippkohtumine sel nädalal, Venezuela on väga suur riik ja meil on väga palju sidemeid selle riigiga, kuid me tahame, et see riik oleks stabiilne. suur aitäh, proua Gomes, üks minut. suur tänu vägivald meelevaldajate vastu on kaasa toonud juba viiskümmend hukkunut, president Maduro äh, ütles äh, ka seda eile ja see, et sajad inimesed on juba hukkunud, vigastatud, äh, see on lubamatu, vahist-, vahistatakse üliõpilasi, ajakirjanikke, valitseb korruptsioon, karistamatus ja inimestel ei ole sõnavabadust, nad ei saa tänavatele tulla meelt avaldama. selle asemel, et äh, relvi rahva vastu äh, kasutada, peaks Venezuela valitsus pigem ühendust võtma kõigi ühiskonnakihtidega, eelkõige nendega, kes on praegu kõige rahulolematud äh, samuti tuleb lubada ajakirjandusel vabalt tegutseda, tuleb astuda kiirelt samme, mis tagaksid Venezuela stabiilsuse. praegu tundub, et president isegi ei püüdle selle poole. suur aitäh, järgmiseks härra Huntis. suur tänu president. Need äh, Venezuela sündmused, äh, ega neid ei kajastata meedias nii, nagu need toimuvad. meedia pigem kajastab opositsiooni seisukohti, näiteks monteeritakse mingisugused fotod, mis on tehtud Kreekas ja öeldakse, et need on võetud äh, üles Venezuelas ja me ei teagi täpselt, milline on Venezuela olukord. informatsioon tuleb eh, meieni eh, läbi eh, erinevate kanalite, me ei tea, mis toimub sotsiaalvaldkonnas, samuti on olnud ju Venezuelas valimised ja äh, meie parlament ei saa nõustuda sellega, et keegi astub nüüd äh, Venezuela riigi vastu. tänan. suur aitäh. Äh, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust? härra Huntis. kas pole nii? et Caracase äh, vägivalda toetab Maduruse valitsus. härra Huntis, vastake palun. mina arvan, et jah, äh, on küll vägivalda, aga kus teie olete elanud? loomulikult on, on äh, rahutusi ja on, on surma ja aga kes on need hukkunud? küsimus on praegu selles, kust see äh, vägivald pärit on, mis selle eesmärk on? mina ütlesin, et Venezuela on demokraatlik riik äh, ja äh, praegu püütakse see, seda riiki destabiliseerida, eelkõige nafta pärast, aga meie peaksime suveräänset äh, riiki pigem toetama. suur aitäh, järgmine kõneleja, Mado Adover, palun. suur tänu, president. mina äh, mõistan hukka selle, et nii palju süütuid inimesi on Venezuelas hukka saanud ma tahaksin äh, Osvaldo Arando äh, surma samuti hukka mõista, me, me oleme väga mures Venezuela olukorra pärast rahvas tahab sellel elada rahus, ilma ohuta, ilma ähvardusteta ja neil on täiesti õigus selleks, neil on äh, õigus äh, osta süüa, äh, kõndida vabalt tänaval, aga mitte sattuda vanglasse või olla jälitatud, tagakiusatud valitsus ei saa karistamatult oma rahvasse niimoodi suhtuda, nagu ta praegu seda teeb ja Euroopa Liit ei tohi ka pilku ära pöörata sellelt. me peame Venezuela rahvast toetama. Uh, suur aitäh, daamid ja härrad. nüüd saame vaba mikrofoniga alustada, meil on väga mitmeid kõnelejaid end kirja pannud, seega palun pidage ajast kinni. kõigepealt härra Kelam, palun. suur tänu. lubage mul ka oma kaastunnet ja toetust avaldada nende kümnete inimeste lähedastele, eh, kes on hukka saanud, keda on piinatud Venezuelas. väga oluline on minu arvates see, et eh, Venezuela probleeme ei varjutaks Ukraina probleemid, mõlemad on tähtsad massilised rahutused on veenev vastus sellele, et ollakse äh, korruptsiooni vastu, et ollakse äh, majanduspiirangute, toidupuuduse vastu, selle vastu, et piiratakse sõnavabadust. president Madurol on täielik vastutus kõige sellest, mis Venezuelas toimub tuleb vabastada vangid, tuleb lõpetada relvarühmituste tegevus ja tuleb lubada sõnavabadust. tänan. suur aitäh, järgmine kõneleja, Turgais Argulo. härra president, kõigepealt sooviksin ma äh, tervitada neid Venezuela kodanikke, kes on meie rõdul ning äh, öelda neile tere tulemast Euroopa Parlamenti väga paljudele meie seast teeb sügavat muret see, mis Venezuelas toimub. me näeme, et olukord riigis on dramaatiline. tegemist on hädaolukorraga riik on genotsiidi lävel ning äh, me näeme inimeste kannatusi, inimestel puudub sõnavabadus, arvamusvabadus, kriitilised meediakanalid suletakse ning valitsus ise nimetab ennast revolutsiooniliseks, hävitades samal ajal omaenda rahvast Maduro on vastutav nende hirmutegude eest ning Euroopa Parlament eh, mõistab Maduro tegevuse hukka. me toetame Venezuela rahvast nende võitluses demokraatia ja vabaduse eest. Uh, Madame Bilbao Barandica. järgmisena, järgmisena proua Bilbao Barandica, palun. Gracias, presidente suur tänu, härra president. olukord Venezuelas on kohutav. me näeme sadu hukkunuid ning me äh, tunneme solidaarsust kannatava rahvaga valitsus surub alla sõnavabadust, arvamusvabadust äh, ning äh, riik, mis on sellisel kujul lõhenenud, vajab lepitust meil on vaja dialoogi, meil on vaja saavutada opositsiooni ja valitsusjõudude vaheline äh, dialoog selleks, et olukorda lahendada äh, ÜRO võiks sekkuda eh, ning eh, vaja on tagada inimõiguste harta kehtimine selles riigis. me ei tohi jätta Venezuela rahvast hätta, vastasel korral see eh, vastasseis seal ei lõpegi ning sellele tuleb teha lõpp. proua Zaborska järgmisena, palun. suur tänu härra president, austatud härra volinik, mina sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et Venezuela president Hugo eh, Chavez väitis omal ajal, eh, et tee parema ühiskonna poole, tee sotsialismi poole on see, mille Venezuela rahvas on valinud ning eh, pärast Hugo Chavez'e hukkumi, surma on olukord, soovisime meie omalt poolt toetada stabiilsust selles riigis, kuid me näeme, et praegu on olukord riigis väga keeruline. nii hästi majanduslik kui ka sotsiaalne olukord riigis on kohutavad ning riigis piiratakse sõnavabadust, arvamusvabadust. me peame sellele lõpu tegema, aitäh! gospodine predsjedniče situacija u venezueli pokazuje već. aitäh olukord venezuelas on eskaleerunud juba mõnda aega ja see on viitab sellele et demokraatlikud institutsioonid on amortiseerunud ja autoritarism kasvab riigis puudub poliitilisest ja dialoogist vägivald üliõpilaste vastu on lubamatu kohtusüsteem äh, Äh, äh, selle kasutamine poliitiliste vastaste vangistamiseks on lubamatu. Äh, härra Maduro on üles kutsunud rahule, aga näib, et ta soovib pigem lihtsalt rahvast maha suruda, aga just nimelt rahvast peaks ta aitama, sellepärast et rahval on õigus rahule Venezuela rahvas, me oleme koos teiega aitäh! milline vaatemäng siin parlamendis äh, parempoolsed räägivad inimõigustest mille unustasid iraagis bahreinis kolumbias ähm, ja äh, hõõruvad rõõmust käsi oma äh, kaaslastega venezuelas ja usas ootas et venezuela valitsus kukub aga miks? sellepärast, et Chavez'i võimuletulekust saadik on Venezuela olnud tõeliseks ohuks äh, Washingtoni poliitikale, neoliberalismile, nendele poliitikatele, mis meil on siin, sellepärast et äh, äh, riiklikud poliitikad on Venezuelas parandanud vaeste elatustaset ja inimesed kogu maailmas suhtuvad positiivselt sotsialismi. mul on teile sõnum variante, see ei lähe läbi, töö, see riigipööre kukutakse läbi, noored töölised mobiliseeruvad, inimesed äh, ühinevad, võitlevad äh, revolutsioonijõudude vastu ja viivad revolutsiooni edasi äh, ja tehes lõpuga siis eraomandusele, mis on majanduse võtmesektorites, need majanduse võtmesektorid peavad olema avalikus omandis, aitäh! kas olete valmis vastama härra Tavarese sinise kaardi küsimusele, härra Murphy? härra Tavares, palun tehke lühidalt. jah. Paul, sa tead, et paljudes küsimustes oleme me samal poolel, aga sa äh, laadisid siin pühad sõnad aitab jamast äh,. kas tõesti saab seda öelda, kui jutt on poliitilistest repressioonidest äh,? kas teile tundub, et äh, näiteks äh, ühe, ühe poole poliitiline surve on lubatud, kas, äh, kas te ei usu, et pluralism ja vabadus kõigile on parem? vastamise aeg nüüd, aitäh. aitäh. ma ei usu, et need Neid äh, kontrrevolutsioonilisi liikumisi on võimalik maha suruda poliitiliste repressioonidega, ma arvan, et vägivald Venezuelas praegu tuleb parempoolsetelt jõududelt, USA on sellesse kindlasti segatud, Venezuelas endas ju suuri parempoolseid jõude ei ole ja kui te vaatate, kes osalevad nendes meeleavalduses, ühiskonna eliit, rikkad üliõpilased, ma ei saa vastutada repressioonide eest, aga ma olen kindel, et äh, töölised mobiliseeruvad härra kukan üheks minutiks järgmisena. pane predsedo protesty vo venezuele dokazujú že. suur tänu härra president olukord venezuelas näitab selgelt et autoritaarsel režiimil ei saa olla pikka püsi vägivald omaenda rahva vastu eh, vihkamine kuriteod inimõiguste rikkumine, korruptsioon, see kõik äh, ei iseloomusta õitsvat riiki. Venezuela äh, kodanikud ei näe muud väljapääsu, kui tulla tänavatele. ohvrite arv kasvab ning äh, väga keeruline on tagada rahu niisuguses riigis vägivallategude eest vastutavad isikud tuleb hukka mõista ning äh, Maduro valitsus äh, tuleb kutsuda korrale, me peame leidma uusi ideid äh, rahu tagamiseks Garcia Ramon järgmisena. Eh, suur tänu, härra president eh, mind vapustab sügavalt eh, demagoogia, mida ma täna hommikul siin kuulen. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal olid Venezuelas valimised, parlamendivalimised, kommunaalvalimised ning president valiti demokraatlikul teel. praegune vali-, valitsus on moodustatud demokraatlikult. me peame aspekteerima valimise tulemusi see, mida me siin praegu näeme, on katse destabiliseerida valimistega saavutatud äh, tasakaalu ning püütakse kogutada demokraatlikku valitsust, püütakse kogutada valitsust demokraatlikus riigis, kus on tagatud võimude lahusus, kus on kõik õiguslikud tagatised siin püütakse teha seda, mida me nägime Honduras'is ja Paraguay's. püütakse takistada dialoogi, mida, mille poole püüdleb Venezuela valitsus. see kerg ebaõiglane suhtumine, millega mõistetakse hukka praegune valitsus, ei ole vastuvõetav, me peame seda takistama. järgmiseks härra Piilan, üks minut aitäh, president. me kõik esitame sama küsimuse. kas Caracasest saab järgmine Kiiev? meeleavaldused on üle kasvanud verevalamiseks. valitsusväed kasutavad relvi rahva ja meeleavaldajate vastu tahaksin väljendada solidaarsust meeleavaldajatega ning tahaksin kutsuda üles valitsust lõpetama äh, vägivalla omaenda kodanike vastu. ma kutsun valitsust üles austama põhiõigusi, sealhulgas äh, sõnavabadust ja meediavabadust. Äh, valitsus peab kaitsma oma kodanikke mitte nii brutaalsete meetmetega seetõttu ootan ma konstruktiivset dialoogi opositsiooniga ja põhivajaduste rahuldamist. härra Kelly minu äh, pakub Venezuela huvi, sellepärast et äh, minu vend on seal, ta on äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast olnud katoliiklik missionär ja ta töötab just vaeste hulgas, ma võin teile öelda, et venezuelased on väga kenad inimesed, viisakad inimesed, igatsevad rahu ja jõukust, jõukust nad Chavez'i ajal aga ei saanud, tegemist on väga rikka riigiga, kus on suured naftavarud, aga nendest saab kasu ainult eliit Chavez äh, äh, järglane üritab nüüd midagi ära teha, tal ei ole küll sama karismat kui Chavezil, aga praegu tegutseb ta ebademokraatlikult, tuleb austada ajakirjandusvabadust, tuleb austada opositsiooni ja kui tulevad järgmised valimised, siis kindlasti tuleb neid rahvusvaheliselt jälgida, et nad, neid peetaks korralikult ja äh, see, kes valimiste järel võimule tuleb, peab austama kõigi vabadust ja üritab tõsta vaeste inimeste elatustaset, nii et, et nemadki saaksid osa nendest hüvedest, mis sellel väga rikkal riigil on, aitäh. aitäh. ma tõesti vabandan, me oleme nüüd ajakavast juba maha jäänud ja peame selle arutelu lõpetama ja lõpetuseks annan sõna volinik Šemetale. aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud lõpetuseks äh, tahaksin korrata äh, oma sõnavõtu põhiseisukohti. me mõistame hukka sallimatuse ning vägivalla kasutamise. meile valmistab muret, äh, meile valmistavad muret rahutused Venezuelas, samuti teeb meile muret see, et on olnud inimohvreid, üliõpilasi ja poliitikuid on vahistatud Venezuela võimud peavad hoolitsema selle eest, et kõikidel kodanikel oleks äh, äh, õigus sõnavabadusele, ühinemisvabadusele ja kogunemisvabadusele. ajakirjanikud ja ringhäälinguorganisatsioonid peavad saama oma tööd teha vabalt, kodanikud ja poliitikud peavad saama avaldada oma seisukohti meedias Venezuela rahva mure on legitiimne ning samuti nende õigus rahumeelselt meelt avaldada. valitsus ja opositsioon peaksid jätkama kõikehõlmavat dialoogi selleks, et teha lõpp vägivallale. tänan tähelepanu eest. suur aitäh teile, daamid ja härrad, olen saanud kuus resolutsiooni eelnõud selle arutelu lõpetuseks ja ühisarutelu on nüüd lõppenud ja hääletus toimub täna kell kaksteist. Next item on the agenda is commission statement. järgmisena on päevakorras komisjoni avaldus, mis puudutab ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärgi mitmes liikmesriigis.